me alustame oma täiskogu osaistungjärku, suur tänu, et te olete täna siia tulnud. meie jaoks on see päris äh, uus kogemus. tahaksin tänada kõiki erinevaid äh, talitusi, teenistusi ja eesistuja peadirektoraati, tõlkimise konverentside peadirektoraati, pressi peadirektoraati ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi selle tänase ürituse eest ja hakkame kohe oma tööga pihta, tegemist on tehnilise testiga, tahame kontrollida, et kõik süsteemid töötaksid, tõlkesüsteemid, mikrofonid, valgustus, video ja nii edasi. ja tõlkidele kinnituseks ütleme, et teie tõlke kvaliteet ei ole meile täna nii oluline. me oleme alati Äh, rahul teie väärtusliku tõlkepanusega meie täiskogu istungjärkudel ja seda tänast üritust ei lindistata mitte kuskile. ja ja kõigepealt korraldame nüüd paar arutelu siin. kõigepealt, mis puudutab Kirde-Atlandi makrelli kalanduste ja äh, huntahvena kaitset, valisime need arutelud mitmel põhjusel, võib-olla sellepärast kõigepealt, et tegemist on äärmiselt huvitava ja kirgi üleskütva teemaga, nii et ei jää tukkuma tänasel pärastlõunal. ja võin teile ka öelda ka, et te ei pea muretsema selle pärast, mida arutelu käigus öeldakse, keskenduge tehnilisele katsetamisele parlamendiliikmed, kasutage usinasti oma siniseid kaarte, tahaksime äh, kõiki nuppe siin katsetada ja kui teil on kodukorda puudutavaid küsimusi, siis laske aga käia, tooge need kuuldavale ja samamoodi nagu tavalise täiskogu puhul, äh, siis äh, tõuske püsti, kui te hakkate kõnet pidama, kõneledes meil siin kojas ei istuta. ja nüüd siis esimene päevakorrapunkt ühisarutelu, mis puudutab kalandust ja sisaldab suulist küsimusi, suulist küsimust komisjonile, mis puudutab Kirga-Atlandi makrellipüüki ja suulist küsimust huntahvena kaitse kohta